przewodniczący! Hello. No. Yeah. No. Uh, dear colleagues. kallid kolleegid, daamid ja härrad. võtke palun istet kallid kolleegid, lubage alustada istungiga. palun võtke istet. käesolevaga on Euroopa Parlamendi kuueteistkümnendal detsembril peatatud istung jätkuvaks kuulutatud kuueteistkümnenda detsembri istungi protokoll on kõigile jagatud, kui kommentaare ei ole, nagu paistab, et ei ole, siis on see protokoll ka vastu võetud. nüüd mõned teadaanded. viis lühikest teadaannet. kahekümne seitsmendal jaanuaril tähistatakse Auschwitzi Birkenau kontsentratsioonilaagri kuue, kuuekümne kuuendat vabastamist aastapäeva. igal aastal tähistatakse sellel kuupäeval rahvusvahelist äh, mälestuspäeva selleks, et äh, mälestada selle laagri ohvreid ja selleks, et selliseid asju kunagi enam ei juhtuks Leedu tähistas hiljuti jaanuari alguses kahekümnendat aastapäeva niinimetatud verisest pühapäevast, kui okupatsioon, kui Nõukogude Liidu okupatsioonijõud avasid tule rahva vastu ja hukkus üksteist inimest. täna peame üles näitama ka solidaarsust Valgevene vastu, kes on samuti Euroopa Liidu naaberriik ning kes endiselt äh, ootavad, äh, et nende riigis saaks võimule demokraatia ja vabadus. kahekümne kuue, kahekümne kuuendal detsembril liitus Euroopa Liitu ÜRO puuetega inimeste õiguseid puudutava konventsiooniga. antud konventsioon koos vastavasisulise strateegiaga, mille Euroopa Komisjon on ette valmistanud, peaksid tagama selle, et võrdsed võimalused on ka garanteeritud umbes kaheksakümnele miljonile Euroopa Liidus elavale puuetega inimestele. järgmine teadaanne, tuletaksin teile meelde, et oleme Euroopa Parlamendina tõsiselt mures seoses Hiina opositsiooniaktivisti kadumisega keda varem on äh, piinatud. Shishengi juhtumist oleme rääkinud mitu korda ja kutsuksin veel kord üles Hiina ametivõime teavitama tema asukohta ning andma infot ka tema tervisliku seisukorra kohta. ja viimane märkus, enne meie viimast kohtumist jõulukuul äh, päädis ähm, Belgia eesistumise aeg, eesistumise aja on üle võtnud nüüd Ungari ja sellest kavatseme me siis sellel nädalal ka rääkida. lisaks sellele me oleme tunnistajaks olnud ka paljudele teistele poliitilistele sündmustele, näiteks nagu valimised Valgevenes, rahutused Tuneesias ning tuletaksin teile meelde, et meid on tabanud viimastel nädalatel maailmas ka mitmed looduskatastroofid ning näitaksime üles, avaldaksime kaastunnet kõikide nende katastroofi läbi hukkunute omastele, nii nagu ka nende kõikide riikide valitsustele. ja veel üks teadaanne. roheliste fraktsioon on esitanud soovi nimetada härra Indrek Tarand NATO Parlamentaarse Assambleega suhete delegatsiooni liikmeks. härra Tarand vahetab välja härra Pütikoferi. kas kellelgi on märkuseid selle kohta? tundub, et ei. sellisel juhul on see soov ka täidetud. ja nüüd päevakord. fraktsiooni esimeeste konverents võttis vastu lõpliku päevakorra kolmeteistkümnendal jaanuaril, see on teile kõigile saadetud, seega peaks see teil ka olemas olema. aga nüüd siis välja pakutud muudatused päevakorda, esmaspäev Euroopa Roheliste fraktsioon päevakorraline küsimus. härra president, äh, ma paluksin, et te seoses päevakorraga kutsuksite koja ette proua Ashtoni selleks, et